liebe... kallid kolleegid, me peame nüüd kiiresti, kiiresti oma koosolekuga jätkama. oleme jõudnud päevakorrapunkti number seitse juurde selleks on Euroopa Komisjoni ettekanne Euroopa Solidaarsuskorpuse ettepaneku kohta ja eh, sellega seoses tervitan siin kogu südamest volinik Tibor Navratšitšit ja ka äh, Günter Oettingeri ning äh, Michelle Reicheltsi peadirektorit siin meie juures, nagu te teate, siis see algatus äh, sai alguse eelmise aasta detsembrikuus, kui härra Juncker sellega välja tuli ja oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus rääkis ta Euroopa Solidaarsuskorpusest, mille eesmärgiks on siis anda noortele vanuses kaheksateist kuni kolmkümmend aastat väärtuslikke kogemusi välismaal ning seeläbi parandada nende keeleoskust ja pädevusi ja võimaldada juurde õppida Äh, ja anda noortele võimalust äh, kogeda omal nahal Euroopa solidaarsust ja aidata äh, kõige nõrgemaid meie ühiskonnas. aga kuna siiani puudus selge õiguslik alus sellele, pidi ähm, Euroopa Solidaarsuskorpuse esimene rakendusfaas tuginema täielikult olemasolevate Euroopa mm, invest-, finantseerimisallikate ja programmide abile, näiteks Erasmus pluss ja kodanike Euroopa on äh, panustanud väga palju äh, sellesse esimesse faasi, rakendusfaasi siis ja äh, lugupeetud volinikud, annan teile mõlemale seitse pool minutit ning kui ma õigesti asjadest olen aru saanud äh,, siis ette panek, millest te meile täna räägite, võeti vaid mõned minutid tagasi volinike kolleegiumi poolt vastu, ehk siis võib öelda, et me oleme esimesed, kes sellest nüüd teada saavad ja me oleme väga põnevil me võime kinnitada teile, et meie siin parlamendis oleme nii äh, põhjalikult äh, valmis tegele-, tegutsema selles vallas, kui vaja, aga ka nii kiiresti, kui vaja. ja, ja aega on meil vähe, me peame seetõttu kiiresti tegema, aga ma tahaksin praegu viidata ka sellele, et loomulikult äh, meie oma äh, parlamentaarset menetlust peame ka siin järgima ja mitmed komisjonid siin parlamendis äh, on selle teemaga seotud ja mida rohkem neid komisjone on, seda pikemaks need menetlused venivad ja võib juhtuda, et tekivad ka komisjonide vahel pädevusi puudutavad ähm, küsimused ja probleemid ja äh, kui sellised asjad aset leiavad, siis see menetlus kindlasti ei saa olema väga kiire, aga igal juhul äh, ma loodan, et selle menetluse puhul selliseid pädevusvaidlusi üldsegi ei teki see võimaldaks meil võimalikult kiiresti äh, selle menetlusega ühele poole saada ja loodetavasti ka nõukoguga saame me kiiresti ühele meelele, see on meil teine väga oluline eesmärk. aga kõigepealt annangi teile sõna, ma ei tea, kumb teist soovib alustada. härra Oettinger võib-olla. austatud esinaine, austatud äh, kolleeg Navratšitš, austatud peadirektor, lugupeetud daamid ja härrad. suur aitäh selle võimaluse eest, mis võimaldab mul veidikene rääkida sellest teemast, mille komisjon täna äh, vastu võttis. see puudutab Euroopa Solidaarsuskorpuse äh, õigusliku aluse loomist see äh, programm annab võimaluse Euroopa noortele, loob neile võimaluse äh, tegutseda ja äh, annab neile võimaluse osaleda Euroopa projektides, Euroopa meeskondades, näidates üles solidaarsust meil on vaja erinevaid kogemusi, erinevad vabaühendused äh,, noorsooliidud ähm, on väga olulised ähm, piirkonna tasandil ja see projekt aitab ka nende tööd parandada. me üle, ehitame üles selle kõige kõrval ka Euroopa vabatahtlikku teenistust ja me oleme nüüd Euroopa nii-öelda märgise sellele projektile külge pannud selleks, et piiriüleselt seda tööd suurendada ja tugevdada ja oleme tahtnud anda talle ka äh, rahalisi äh, vahendeid. siin on kolm sammu olulised. esimene äh, samm on peatselt juba tehtud, see tähendab seda, et on kasutatud olemasolevaid äh, toetusvahendeid selleks, et need inimesed, kes on ennast juba üles andnud ja meil on juba kolmkümmend tuhat noort inimest, kes on oma nimekirja pannud, eriti just Euroopa Liidu lõunapoolsetest riikidest, et äh, nemad ei peaks siis äh, väga pikalt ootama, e, et nad saaksid võimalikult kiiresti projektides osalema hakata ja täna võttis komisjon vastu seadusloomelise ettepaneku äh, ja äh, seeläbi me äh, pakume teile välja ja ka nõukogule välja teise sammu õigusliku aluse. see puudutab perioodi kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend ja me oleme välja töötanud siis seaduseelnõu, kus on ära toodud kõige olulisemad õiguslikud alused äh, Eh, millega me defineerime Euroopa Solidaarsuskorpust ning eh, millega me näitame eh, tema kvaliteeti ning millega me paneme ka finants- või rahalise aluse paika sellele programmile me räägime siin kolmesaja neljakümnest ühest miljonist äh, kolmeks aastaks, üheksakümmend miljonit kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks, äh, sada üheksateist äh, kahe tuhande üheksateistkümnendaks aastaks ning ülejäänu siis aastaks kaks tuhat kakskümmend. selles seadusloomulises ettepanekus, mille me teile oleme teinud, pakume me välja tõsiseltvõetava rahalise äh, aluse äh, ja sellega me loome usaldust, äh, mida meie partneritel liikmesriikides on vaja. Nende kogemused on väärtuslikud, näiteks Punane Rist Hispaanias või teised organisatsioonid mujalt on valmis võrgustikus tegema koostööd teiste sarnaste organisatsioonidega üle kogu Euroopa ja see kõik, mida me oleme teinud, võimaldab meil seda teha ja kolmas äh, samm äh, puudutab tegelikult mitte tänast päeva, vaid järgmist mitmeaastast finantsraamistikku äh, minu teenistused ja komisjon on vaadanud ka järgmise mitmeaastase finantsraamistiku poole, mis algab pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, selleks, et luua mit-, mitmeaastane mm, alus, mm, mis tagaks finantseerimise ka tulevikus. oluline on mitte mingeid programme kahjustada või kah-, nõrgestada. ja näiteks puudutab see eriti Erasmus pluss programmi, millest vastutab eriti just minu kolleeg Namratšitš. me tahame tagada kõrge kvaliteedi seeläbi, et Euroopa solidaarsuskorpusele loome me ka äh, kvaliteedimärgise ning kõik meie partnerid, kõik meie mm, ettevõtjad, organisatsioonid, kes noori, äh, noortele inimestele selle projekti raames tahavad teha ettepanekuid, peavad äh, Äh, selle kvaliteedimärgisega äh, seotud nõudeid täitma ja äh, neid kontrollitakse ka meie poolt selleks, et kvaliteedidumpingut ei tehtaks ning et oleks tagatud igal pool üle-euroopaliselt ühtne kõrge kvaliteeditase. ja seda kõike kontrollitakse siis ka pidevalt Äh, aprillis äh, oli meil kõrgetasemeline konverents, kus oli väga palju osalejaid äh, ning parlamendi poolt olid seal ka esindajad kohal, kes väga selgelt parlamendipoolsed nõudmised esitlesid ja ma tahaksin teid tänada selle eest ja me mm, oleme omalt poolt teinud kõik, et neid arvesse võtta ja mõned päevad tagasi äh, ka nõukogus äh, ma äh, rääkisin sellest teemast ja liikmesriigid olid suuresti toetavad selle ettepaneku osas, mis me oleme teinud. Teil on täiesti õigus, et mitmeaastane finantsraamistik on vägagi keeruline teema ja pikk protsess Äh, väga tore oleks see, kui aasta kaks tuhat seitseteist lõpuks me saaksime kokkuleppe sellel teemal äh, ja siis oleks võimalik kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta algusest juba eelarvet võimalik kasutada. eelarvekomisjonis olevatel kolleegidel on kohustus ja õigus kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve ette mm, välja pakkuda. komisjon on oma pakkumise juba teinud äh, ja üheksakümmend miljonit vabandust, üheksateist miljonit äh, on siis ette nähtud äh, esimeseks äh, faasiks. väga oluline on ka see, et me ei taha tekitada olukorda, kus tööandjad kaotavad ära töökohti või asendavad töökohti, asendades palgalised töötajad vabatahtlike noortega. me ei taha siin luua ebaõiglast konkurentsi. me oleme väga avatud, kui me räägime erinevatest projektidest, tegemist on kultuuriprojektidega, loodusprojektidega, ähm, integratsiooniprojektidega Mm, sotsiaalselt haavatavate inimeste abistamise projektidega, pagulasi puudutavate projektidega, ehk siis te näete, et äh, erinevaid projekte on väga palju ja meie partnerid äh, erinevates riikides ja noored äh, saavad siis oma huvidest lähtuvalt aidata kaasa mm, erinevate projektide elluviimisesse. ja ma tahaksin välja tuua omalt poolt ka ühe ootuse. ma loodan, et programmis osalejad Euroopa Solidaarsuskorpuse raames oleksid tegevad valdkonnas, kus nad saavad omalt poolt Euroopa solidaarsusesse panustada, aga samal ajal eh, see kõik ei tohiks selle inimese karjääri kahjustada, vaid eh, see peaks hoopis sellesse panustama. ja ta saab, äh, ta peaks saama oma kogemusi, äh, mida ta selle äh, Euroopa Solidaarsuskorpuse töö läbi saab, oma karjääri tugevdamiseks kasutada, keeleoskust ja nii edasi. ja see Euroopa Solidaarsuskorpuse projektis osalemine peaks siis olema lisandväärtuslik lisandväärtuseks noortele, äh, tervele põlvkonnale noortele, kes seal osalevad suur,. Äh, suur-suur aitäh selle põhimõttelise valmiduse eest äh, sellesse töösse omalt poolt panustada ja ootan väga suure huviga järgnevatel nädalatel aset leidvaid sügavuti minevaid arutelusid. suur aitäh, lugupeetud volinik Odinger teile ja nüüd härra Nõmmeraadžitš, palun, sõna on teil. Where... suur tänu, jätkan sealt, kuhu volinik pooleli jäi sest tõesti Euroopa tasandil peab solidaarsuskorpus pakkuma käega katsutavat solidaarsust. kui te mäletate, siis see mõte sündis tegelikult reaktsioonina Brexiti referendumile. sest nagu analüüsist välja tuleb, siis hääletusel käitumine muutub sõltuvalt hariduslikust taustast ja vanusest tendents oli selline, et mida rohkem elasid inimesed linnades, mida nooremad nad olid ja mida haritumad nad olid, seda Euroopa-meelsemad olid nad hääletusel. ja meie kogemus Rasmuse ja Rasmus Plussiga näitabki, et Rasmus võib tõesti tuua kaasa muutusi, see võib luua inimeses Euroopa identiteeditunde, sellel on käegakatsutavad tulemused, näiteks vabatahtlik töö ja üliõpilaste liikuvus, ehk siis pakumegi välja selle, et vabatahtlik töö võiks olla äh, sellises eraldi õiguslikus vormis, selleks et noored inimesed saaksid, rohkemad noored inimesed saaksid kogeda Euroopa eluviisi, Euroopa identiteeti ja vabatahtlikku tööd Euroopas. just sellel põhjusel lõimegi esimese struktuuri Erasmuse raamistikus, lõime portaali, mis toimub, ähm, mis toimib äh, ühe akna süsteemina, portaalis ühelt poolt saavad näiteks äh, vä-, valitsusvälised organisatsioonid äh, seada üles oma kuulutused vabatahtlike jaoks, ja siis on ka portaalis võimalik noortel kodanikel ennast registreerida ja nad saavad avaldada soovi osaleda vabatahtlikus töös või näiteks kuhugi tööle minna. praeguseks hetkeks on veel peamiselt lõunapoolsetest liikmesriikidest umbes kolmkümmend tuhat noort inimest seal kaasa löönud ja üle viie tuhande näiteks Itaaliast neli tuhat nelisada seitsekümmend tükki Hispaaniast, kaks tuhat kaheksasada kolmkümmend kuus tükki Portugalist, ehk siis esimesed äh, kolm riiki, kus Euroopa Solidaarsuskorpus on juba väga populaarseks Euroopa projektiks saanud, need riigid näitavad meile, et Euroopa väärtusi austatakse nendes riikides väga ning samaaegselt loodavad need inimesed ähm, saada head või häid kogemusi vabatahtliku töö raames. just sellepärast me soovimegi muuta solidaarsuskorpust ähm, populaarsemaks, nagu volinik Göttinger ütles, sellel on kaks haru, kaheksakümmend protsenti tegevustest on seotud vabatahtliku tööga ja nii-öelda päris tööga on seotud kakskümmend protsenti ja see jaguneb ka eelarve mõttes samamoodi. lubage, räägin teile põgusalt vabatahtliku teenistuse ja solidaarsuskorpuse vahedest. Euroopa Solidaarsuskorpus on nii-öelda EVS pluss välja arvatud ühes mõttes, mis on geograafiline kattuvus. geograafiliselt kehtib see kahekümne kaheksa liikmesriigi kohta, aga nagu te teate, siis vabatahtlik eh, skeem EBS käib kolmekümne kolme liikmes, kolmekümne kolme riigi kohta. Need süsteemid toimivad mõnda aega samaaegselt ning liikmesriikide jaoks eh, hakkab olema nõnda, et äh, nende puhul äh, katab kõiki tegevusi solidaarsuskorpus ning äh, naabrusriikide jaoks jääb veel mõneks ajaks toimima EBS. me tahame ka teha nõnda, et solidaarsuskorpusega saaksid liituda äh, geograafilises mõttes ka need riigid, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid ehk siis ka neil peaks olema selline võimalus kaasa lüüa, mis tähendab seda, et tulevikus saaks kõik kolmkümmend kolm liikmes, kolmkümmend kolm riiki eh, solidaarsuskorpuses kaasa lüüa, aga esimeses faasis on solidaarsuskorpus mõeldud Euroopa Liidu liikmesriikidele ning EVS jätkab ähm, ülejäänud riikide vabatahtlike tööga tegelemisega. küll aga kõik erinevused nende kahe süsteemi vahel tegelikult eh, tähendavad seda, et solidaarsuskorpus on eh, EBS-iga võrreldes parem. portaal näiteks on kättesaadavam, juurdepääsetavam kui EBS ning loomulikult säilivad kõik head eh, suhted, kõik kõik autoriseeringu saanud valitsusvälised organisatsioonid, kellega koostööd tegime EVS-i ajal. rahastust tuleb juurde, nagu te äsja kuulsite, ning ühe akna süsteem taotluste esitamisel teeb kogu selle taotluse esitamise taotlejate jaoks, nende noorte kodanike jaoks palju lihtsamaks. ehk siis ütleksin, et kui me suudame rakendada solidaarsuskorpust ja kui suudame hoida vabatahtlike töö mõttes selle süsteemi käigus, siis hakkab asi olema parem kui EVS. kui nüüd rääkida aga töökohtadest, siis ma arvan, et ähm, õpipoisiõppe ja praktikakohtade puhul on kõige olulisem küsimus kvaliteet ehk siis eriti tuleb tähelepanu pöörata sellele, et kaitsta kõiki neid kvaliteedikriteeriume, mis aitavad noortel inimestel äh, saada kvaliteetset kogemust õpipoisiõppe või siis praktikandi koha peal. sellepärast ongi praegu tegemist kitsama lähenemisega, sellepärast et me oleme siin palju valvsamad see on riskantsem haru, kuivõrd praktikaõppe väljakujundamisel on meil vähe kogemusi võrreldes vabatahtliku töö korraldamisega. see oli siis seitse pool minutit, aitäh! Very good. Thank you very much, vielen herzlichen Dank! jaa, suur aitäh ja nüüd äh, tahaksin kõigepealt koordinaatoritele sõna anda ja siis saavad volinikud äh, vastata, sest et äh, härra Oettinger peab kella üheteistkümnest äh, lahkuma, aga enne seda võib-olla ta saab siis eelarve küsimustele vastata. Sabine Fehaien, palun. ja suur aitäh teile mõlemale, et te täna siin olete, selleks et meile seda uut projekti tutvustate ehk siis äh, uus osa on kakskümmend viis protsenti ainult eelarvest, ülejäänud on äh, uus vanas või vana uues kuues, ütleme siis niimoodi. Ähm, ma usun, et äh, üleüldiselt on Äh, see üldine ettepanek äh, väga hea, kui me räägime vabatahtlikust tööst ja praktikakohtadest ja nii edasi, me peame seda valdkonda laiendama äh, ja me saame siis seda ühte instrumenti siduda eelarve erinevate aspektidega, aga mina leian, et tegemist on esmane siiski ümbermärgistamise või rebranding uga siinkohal, kui me räägime vabatahtlikust tööst ja sotsiaalvahetusest, ja nüüd äh, äh, on mul ka mõned küsimused, äh, see puudutab just esmajoones eelarvet. nüüd EVS-i kogu osa mis äh, on äh, aset leidnud Euroopa äh, territooriumil, on nüüd Euroopa Solidaarsuskorpusele ette nähtud ja kui palju jääb siis raha vabatahtlikule tegevusele solidaarsus, vabandust, EBS-i valdkonnas väljaspool Euroopa Liitu ning kas EBS-i organisatsiooni struktuur jääb kehtima Euroopast väljaspool olevale osale või mitte? ja kui ma nüüd vaatan, kuidas selles seadusloomelises ettepanekus on sõnastatud eh, muudatusettepanekud artiklis kolmteist, mis puudutab Erasmuse reguleerimist ja sellele eraldatud vahendeid, siis kui ma seda punkti vaatan, siis eh, siin vähendatakse ka eh, täiskasvanuõppe valdkonnas üht-teist Äh, siin on äh, äh, vähendatud neid summasid ja ma tahaksin teada, kas sealt tõesti siis võetakse ka raha ära. mõnedes valdkondades on jah, see loogiline, seda ma mõistan. edasi veel üks teema eelarves on meil järgnevatel aastatel ette nähtud vahendite suurenemist. esimestel aastatel üldeelarves me väga palju ei andnud ja järgnevatel aastatel on siis suurenemine ette nähtud äh, vana Leonardo ja Comeniuse programmid, aga neid tegelikult ei puuduta. ma tahaksin teada, kas see tõesti nii ka on. kaks tuhat kaheksateist punkt üheksateist äh, programmi ülejäänud osas on ette näht-, on, on taotletud äh, suurenemist, äh, eelarvevahendite suurenemist, äh, aga kuidas nende vahenditega siis on, kas need on nüüd värsked vahendid või on see seotud selle Erasmuse programmiga? ja veel üks küsimus, mis puudutab Euroopa Solidaarsuskorpuse mm, pädevust äh, Äh, ja Erasmuse vahendeid, äh, siin on ka olukord äh, segane. ma usun, et see tegelikult toob kõik kaasa positiivseid aspekte ka teiste poliitikavaldkondade osas, struktuurivaldkonnad ja nii edasi Euroopa Solidaarsuskorpus peaks vahendid juurde saama Äh, kas Erasmus programmi tahetakse selle kõige äh, kontekstis äh, veelgi ühendada, kas selle rahakotti tahetakse veel ühendada? suur aitäh, ma pean ütlema, et meil on mm, aega tegelikult vähe ja palun siis piirduda kolme minutiga küsimuse kohta. Silvia Kosta, palun no,. tahan kasutada seda võimalust, et meil on kohal kaks volinikku täna, kes saavad meile rääkida strateegilise tähtsusega dokumendist Euroopa Liidu jaoks. ma pean ütlema, et et see solidaarsuskorpuse vaim on tegelikult väga selge. ma ei tea, miks ähm, ma toetan seda, mida mu kolleegid senimaani on öelnud, solidaarsus on tõepoolest väga tähtis, eriti noorte inimeste seas, äh, on tähtis, et inimestel oleks võimalik olla aktiivne ja et nad saaksid selliseid olulisi kogemusi tahaksin väga põgusalt lisada ühe kommentaari. mõte sellisest ühe akna süsteemist, selleks et noored inimesed saaksid ähm, minna portaali ja ennast registreerida, see teeb kindlasti elu noorte jaoks lihtsamaks aga ma arvan, et siin on natuke segadust selle kohta, missugune portaal inimestele kättesaadavaks tehakse, see puudutab ainult vabatahtlikku tööd, aga te rääkisite ka näiteks ähm, koostööst vabatahtlike organisatsioonidega, mis juba toimivad ja toimivad piiriüleses raamistikus, et kuidas sellega on? Te rääkisite ka sellest et, et kakskümmend protsenti tegevustest on loomult seotud töökohtadega, aga äh, milline protsent on siin seotud ähm, mittetulunduslike ühingutega, kas ka selle puhul on kakskümmend protsenti eesmärk? kui ei, siis äh, tekib ju küsimus, et kas see endiselt täidab algseid programmi huve ehk siis väga selgelt tuleb välja öelda, et tegemist on vabatahtliku tööga nii-öelda kolmandas sektoris kui toimus ja kui lõppes Euroopa vabatahtliku töö aasta, siis me rääkisime palju EVS-ist, Erasmus plussist, sellest, et on vaja rohkem ressursse ja me rõhutasime ka seda, et on tarvis julgustada liikmesriike võtma liikmesriigi tasandil meetmeid selleks, et noored inimesed saaksid tegeleda vabatahtliku tööga Pole kokkusattumus, et nii paljud inimesed Äh, on juba praegu registreerunud just nendest riikidest, kust nad on, sellepärast et seal noored inimesed teavad, nad on teadlikud sellest võimalusest äh, teha vabatahtlikku tööd, nendes riikides on juba võetud meetmeid äh, noorte teadvitamiseks. ma ei räägi siin ilmtingimata piiriülesest tööst või vabatahtlikust tööst, aga on ju ka nõnda, et inimesed tahaksid endale vabatahtlikke võimalusi võib-olla oma koduriigis, aga võib-olla mõnes teises riigis, ehk siis see annab Euroopa tasandil juurde lisaväärtust. samuti tekitab mulle muret see, et need vahendid võetakse Erasmus plussilt sada üheksakümmend kuus miljonit ja viiskümmend kaks miljonit veel teistest programmidest. kas siit tulebki see kaheksakümmend kakskümmend vahetegu? Äh, mul tekib küsimus, kas oleks võimalik integreerida neid vahendeid kuidagi me ei asenda ju Erasmus pluss, pluss programmi, aga see peaks olema ka avatud kolmandatele riikidele koostööks Euroopa Liiduga, ehk siis tahaksin kuulda selgitusi selle kohta ning kui me ootame aastat kaks tuhat kakskümmend, vaatame tulevikku, siis kas meil tekib taas see arutelu vahendite üle? ma arvan, et oluline oleks kuulda siin selgust selle teema kohta äh, ja saada täpselt aru, millest me ikkagi räägime, õiguslikus mõttes ka. kas see näitab lihtsalt solidaarsust, kas tegemist on vabatahtliku tööga, õpipoisiõppega äh, või millegi muuga, kas siis noortele pakutakse tööd? aitäh, härra Šoltis, palun. suur tänu, proua eesistuja, proua esimees, ma tänan volinikke nende sõnavõttude eest ja ka nende kohaloleku eest tänan väga selle teabe eest, sest nagu öeldud, osa nendest otsustest on väga uued. ma valmistasin küll mõned küsimused ette, aga ma pean ütlema, et nüüd mul tekkisid uued küsimused seoses nende sõnavõttudega, sellepärast et volinikud mainisid selliseid teemasid ja ka mõned kolleegid siin mainisid teatud teemasid. konkreetsed küsimused, kas volinikud oleks nii kenad, et kuna neil on esimeste vabatahtlike nimekirjad juba olemas, kas nad saaksid meile rääkida ka kreeklastest? kuidas oli Kreekas vabatahtlikega? ja siin saaks äh, jõuda ka võib-olla mingi järelduseni ja ka küsimuseni, kuidas teha nõnda, et või kuidas seletada seda, et lõunapoolsetes liikmesriikides, kus on kõige suurem töötuse määr noorte seas, kuidas saab siin rääkida solidaarsusest äh, ja sellest, et on rohkem äh, vabatahtlikke nendes vaestes riikides. järgmine küsimus, kuidas rääkida sellest platvormist, inimesed lõunapoolsetes liikmesriikides, nad otsivad tööd, mida nendele inimestele täpselt pakutakse? saab ju rääkida Euroopa ideaalidest, mõtetest, ideedest nagu solidaarsus, aga ma pean ütlema, et ma ei usalda komisjoni solidaarsuse kui sellise rakendamise mõttes, aga see on nüüd üldisem teema. see on minu küsimus mis paneb need inimesed vabatahtlikena üles astuma, mis on see platvorm, mille te välja pakute? ning need, kes löövad kaasa, on ju peamiselt Kagu-Euroopast pärit olevad töötud noored. kas tegemist on Trooja hobusega ka selleks, et lihtsalt peita töötuse probleemi, kuidas teha nõnda, et seda korpust ei hakata ära kasutama, et suured ettevõtted ei hakka näiteks ära kasutama ähm, vabatahtlikke tööd enda hüvanguks, näiteks looduskatastroofide äraklaarimisel, äkki te oskate seda oma õiguslikus raamistikus äh, selgemalt välja öelda, mis on täpselt sellise korpuse roll näiteks äh, rahumissioonides kusagil kaugemal, kas ka selline tahk on asjal olemas, kas sellest on räägitud või kas näiteks on olemas keeld selle kohta, et äh, solidaarsuskorpust ei saadeta sellistele missioonidele, need on minu küsimused, aitäh ja suur aitäh, Helga Trüüpel, palun järgmiseks ja suur aitäh ka minu poolt äh, mõlemale volinikule. suur aitäh selle eest, et te täna meile siin põhimõtteid ja rahastamisvahendeid selgitasite Euroopa Solidaarsuskorpuse kontekstis. kõigepealt ma tahaksin üldiselt öelda, et esialgne idee lisavõimalusi pakkuda noortele osalemaks vabatahtlikus vormis Euroopas on minu arvates vägagi õige põhimõte Äh, äh, alati äh, tuleks Euroopa teadvust üles ehitada, tuleks noortele anda lisavõimalusi, kogemusi hankida ning uusi võimalusi Euroopas võimalikult hästi noortele pakkuda aga eh, samal ajal on eh, õige ka see, et te püüate tulla välja ettepanekutega, kuidas organisatoorselt seda paremini organiseerida, jah, portaal, ühe akna süsteem, kuidas seda kõike paremini korraldada ja kuidas paremini inimestele juurdepääsu süsteemile võimaldada. aga kui ma mõtlen rahastuse peale, siis ma tahaksin teile öelda, et viimasel eh, arutelul Euroopa Vabatahtliku Teenistuse kontekstis meil äh, ühel, me ütlesime, et Erasmus pluss vahendeid ei kasutata, äh, aga tegelikult see nii ei ole. Äh, Erasmus pluss programmist on siiski rahasid võetud ja mina ei ole sellega nõus. jah, ma olen nõus, et me peame pakkuma lisavõimalusi, peame looma lisavõimalusi, aga Erasmus plussi programmi arvelt seda ei tohiks teha Äh, kui te tõesti poliitiliselt mõtlete seda äh, siiralt, millest te meile nüüd rääkisite, äh, siis te peate sellele programmile leidma uut raha, värsket raha mm, sest et ähm, see näitab, et te tõesti tahate noortele pakutavaid võimalusi tõsiselt finantseerida. see oli siis minupoolne kriitika selle projekti osas Äh, teine küsimus, äh, mis mul on, on järgmine, see puudutab kvaliteedi küsimust. Äh, me oleksime väga rõõmsad, kui vabatahtlike rühmitused saaksid ise programme luua, aga praegusel hetkel see nii ei ole ja mina tahaksingi teada, kas on ka selline omaalgatuse võimalus olemas ja selle toetamise võimalus olemas, aitäh! aitäh! ja nüüd äh, koordinaatorite hulgas rohkem keegi sõna ei soovi ja seetõttu annaksin kohe sõna härra Oettingerile eelarve küsimustele vastamiseks, enne kui äh, ta peab äh, lahkuma. palun, härra Oettinger, teil on sõna. austatud daamid ja härrad me võtame vabatahtliku töövahendeid äh, sel määral, mis äh, oli ette nähtud siiani Euroopa kaks kahekümne kaheksa liikmesriigi jaoks äh, ja suurendame neid, see tähendab seda, et peamine programm Erasmus ei saa kas-, kahjustada. me hoopis suurendame kvaliteeti ja võimalusi noortele tööd teha ja me teeme seda uue äh, üldmõiste Euroopa solidaarsuskorpuse all, mille eesmärgiks on solidaarsust äh, kui mõistet iseenesest, nähtust iseenesest toetada ja tugevdada vabatahtliku teenistuse vahendeid äh, täiendame me teiste äh, programmide vahenditega pluss uue rahaga ka. veel kord äh,, Erasmuse äh, traditsioonilist tööd me ei kahjusta seeläbi. me võtame vahendeid Euroopa äh, töö- ja sotsiaalse innovatsiooni programmist kümme miljonit äh, kolme aasta perspektiivis Euroopa Sotsiaalfond, fondist kolmkümmend viis miljonit ka kolmeaastase perioodi jooksul ning värske raha Äh, kaheksakümmend kuus koma viis miljonit. Äh, see tähendab seda, et see raha on suunatud noortele just äh, ning nad saavad Euroopa ülestes meeskonnades teha tööd huvitavate projektidega. ja selleks on ette nähtud äh, sada viiskümmend miljonit äh, eurot äh, olemasolevatest programmidest ja ka uue raha näol. Te esitasite küsimuse, mida see tähendab äh, Euroopa vabatahtliku teenistuse jaoks. vabatahtliku teenistuse raha ähm, äravõtmine kahekümne kaheksa liikmes riigi kontekstis äh, näeb ette äh, sada üheksakümmend kaheksa miljonit, see on umbes kaheksakümmend protsenti kõikidest vahenditest, mis tähendab seda et, et kakskümmend protsenti jääb meie partnerriikide jaoks äh, endiselt alles, kellega me tahame projektidega jätkata. kuidas see organisatoorselt kõik aset hakkab leidma, sõltub meie ekspertidest ja kolleeg Navratšitš Äh, kindlasti äh, on sellega nõus ja äh, on nõus sellega, et eksperdid peavad seda teemat veel kaaluma. nüüd, kas Euroopa Solidaarsuskorpust pärast aastat kaks tuhat kakskümmend laiendatakse ka äh, naaberriikidele, siis see ei praegusel hetkel ei ole aktuaalne teema, eh, sest et me peame pärast eh, selle programmiperioodi lõppu kokku tulema, et otsustada ja vaadata, eh, kas ja millal üldse ettepanek partnerriikidele teha mis puudutab siis seda solidaarsuskorpuse laiendamist nendele riikidele, kes praegusel hetkel sinna kaasatud ei ole, aga see on seotud äh, järgnevast viisaastakust pärast äh, selle projekti lõppu Äh, teine etapp on äh, siis äh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ja kolmas etapp algab pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, kui meil on mitmeaastane finantsraamistik paika pandud ja siis me saame hakata kaaluma seda, mida see võimalik laiendamine võiks endast ette kujutada ja millised riigid sellega võiksid olla hõlmatud me ootame põnevusega, kuidas äh, saavad äh, olema või millised saavad olema Suurbritannia valimistulemused kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal finants äh,, mitmeaastase finantsraamistiku vahehindamine, selle tulemusi tuleb ka vaadata äh,. ja äh, parlament peab ka oma töö ära tegema, ülevaatamine lõpule viia. seal on ka ette nähtud äh, rahaliste vahendite suurendamine ning oluline on ka pärast Suurbritannia valimisi ähm, blokaad lõpetada äh, eelarve küsimustega seoses. kui seda ei juhtu, siis me peame mõtlema uute alternatiivide peale. ma tahaksin nüüd kriitilisele küsimusele, mis puudutab seda, kas äh, komisjon on võimalik usaldada või mitte, vastata järgmiselt. me palume, et te meid usaldaksite ja me tahame teie usaldust äh, äh, ka täita ja me jätkame kindlasti oma dialoogiga ja me peame vaatama, kas see uus lähenemine on olnud edukas või mitte, me saame seda teha noh, umbes kolme aasta pärast ja härra Navratšitš juba ütles ka, et tegelikult meil ei ole liikmesriikide põhist kvooti paljudes valdkondades, näiteks ühtekuuluvusfondide puhul äh, on äh, raha jagamine kvoodipõhine, nagu aga siinkohal me räägime projektist, kus äh, noored kõikjalt võivad oma huvi üles näidata äh,. ning äh, kui noori kreeklasi oleks taotlejate hulgas kas või viis korda rohkem, oleks mul ainult ja ainult hea meel selle üle sest see tooks kaasa kasu noorsootööle üleüldiselt ja äh, kui me peame äh, siis arvestama, et meil ei ole siin kvoote, äh, inimesed võivad registreerida end ning saavad siis eelarvelisi vahendeid erinevate projektide läbiviimiseks. Äh, noored hispaanlased, itaallased, kreeklased, kui neid oleks rohkem, oleksin ma ainult rõõmus. suur aitäh! enne kui te lähete, üks küsimus veel lisaks, sest et see on meile väga oluline. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarves äh, oleme me saanud Erasmus plussile lisaraha äh, viiskümmend miljonit ja lisaks veel viiskümmend miljonit on ette nähtud veel loodetavasti selles mitmeaastases finantsraamistikus, mis varsti kokku lepitakse. see värske raha, kas see on osa sellest sajast miljonist või kust see värske raha peaks tulema? see uus raha äh, tuleb kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta äh, üldkohustuste alt. Äh, need on vahendid, mis ei ole praegu eesmärgipärastutatud, neil ei ole praegu mingisugust eesmärki. see on värske raha siis. see tähendab siis seda, et need lisavahendid, äh, mis meil Erasmus plussile kaks tuhat äh, seitseteist ja kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend on äh, loodetavasti ette nähtud, ei lähe Euroopa Solidaarsuskorpusesse, vaid need on ette nähtud siis Erasmus plussi jaoks jah, vähemalt selline on meie eesmärk küll. nagu me ütlesime, on väga oluline eh, Erasmus plussiga jätkata, see on edulugu olnud eh, ja Euroopa Solidaarsuskorpus saab ka eh, edulooks saada, aga Erasmus plussi ei tohi seeläbi kahjustada ning järgnevatel aastatel eelarveprojektide ähm, raames me tahame tagada selle, et nende, see projekt saaks edukalt jätkuda. suur aitäh, ütleb proua esinaine, ma nüüd äh, võimaldan teil edasi liikuda eelarvekomisjoni ja palju-palju edu äh, ka sealset ettepanekut tutvustades ja see puudutas nüüd äh, eelarvet, aga meil kõlas siin veel teisigi küsimusi, mis olid suunatud teile, härra Navratšitš, palun, teil on sõna. aitäh, teen veel mõned lisamärkused, äh, mis puudutavad äh, sidet Euroopa vabatahtliku teenist, teenus, teenistuse ja Euroopa Solidaarsuskorpuse vahel. Euroopa Solidaarsuskorpus on selline äh, Euroopa vabatahtliku teenus, teenistuse parandatud versioon, sest et vabatahtlik teenistus on äärmiselt populaarne programm, meile väga südamelähedane, aga me peame siiski nõustuma, et see ei ole olnud väga edukas. kahekümne aasta jooksul jõudsime me saja tuhande osalejani, kahekümne aastaga sada tuhat ja me tahaksime aastaks kaks äh, tuhat kakskümmend saavutada veel sada tuhat. Euroopa Solidaarsuskorpus äh, puhul aastaga või vähem kui aastaga isegi on meil äh, taotlejaid, registreeritud taotlejaid kolmkümmend tuhat. ja senini on meil olnud sada kaheksa koha pakkumist äh, mõned nendest on juba rakendatud, inimesed on tööle saadetud. see arv on küll väike. mis tähendab, et kui seda tempot säilitada, siis võiks Euroopa Solidaarsuskorpus olla oluliselt edukam kui Euroopa Vabatahtlik Teenistus seda on olnud. aga me jätame osa Erasmus pluss rahastust ka vabatahtlikuks tegevuseks naabrusriikides. meil on endiselt üheksa miljon, üheksakümmend miljonit eurot Euroopa Vabatahtliku Teenistuse tegevuste jaoks tulevikus. see on selline lisaraha vabatahtliku tegevuse jaoks, meil on siis Euroopa Solidaarsuskorpuse eelarve pluss üheksakümmend miljonit eurot Erasmus plussis äh, eh, Euroopa vabatahtliku teenistuse tegevuse jaoks tulevikus. ja nagu ma just oma sissejuhatavates märkustes mainisin, siis saame meie laiendada Euroopa Solidaarsuskorpuse geograafilist äh, äh atraktiivsust kahepoolsete kokkulepetega tulevikus. Euroopa Liit saab allkirjastada kahepoolsed kokkulepped teiste riikidega selleks, et toetada Euroopa Solidaarsuskorpuse tegevust nendes riikides, ehk siis piiriülene tegevus. ja seda saaks ka nende tegevustega katta. vabaühendused on kindlasti väga aktiivne osa Euroopa Solidaarsuskorpusest äh, senini on sada kaksteist äh, organisatsiooni osalejatega ühendust võtnud, nad on tõesti aktiivsed, nad ei ole mitte ainult kuskil silmapiiril, vaid äh, aktiivselt otsivad äh, ja palkavad osalejaid. enamik nendest muidugi vabatahtliku tegevuse jaoks, aga on ka et-, näiteid praktikakohtadest, vabaühendustes, mitte ainult äh, vabatahtliku töö äh, võimalusi. ajakava on äh, üsna lühike. Need praktikakohad võivad olla lühemad või pikemad. praktikakoha puhul kõige, on kõige lühem äh, periood kaks kuud ja kõige pikem võimalik kaksteist kuud. vabatahtliku tegevuse puhul on kahest nädalast eh, kuni kaheteist kuuni. nii et eh, ma arvan, et eh, see eristus Euroopa Vabatahtliku Teenistuse ja Sotsiaalse Solidaarsuskorpuse vahel on üsna selge ja Solidaarsuskorpus on nagu vabatahtliku teenistuse parandatud versioon ja tahaksime Äh, säilitada rahastuse väga heal tasemel. nüüd, mis puudutab Kreekat, siis äh, tänaseni on äh, tuhat kakssada neli taotlust Kreekast tulnud. see number on päris hea näitaja. suuruselt kaheksas Euroopa Liidus. ja ma olen teiega täiesti nõus, et see, et Lõuna-Euroopa liikmesriikidest on palju taotlejaid, need on sellised, sellised riigid, kus on noorte töötusmäär äh, kõrge ja see näitab, et need noored inimesed ei ole mitte ainult huvitatud solidaarsusest ja vabatahtlikust tegevusest, vaid nad tahavad ka äh, olla seotud tööturu tegevustega ja seetõttu me peame äh, töötama selleks, et meil oleks hea kvaliteedilised turvameetmed et need noored inimesed ei peaks pettuma. Euroopa Solidaarsuskorpuse äh, töö, nagu ameti äh, tiib annab välja sertifikaadid äh, ja siis hiljem saavad vabatahtlikud kasutada neid ka tööturul ja loodetavasti aitavad need sertifikaadid neil päris töökohti ka hiljem kergemini leida suur aitäh! neli kolleegi on veel sõna soovinud äh, ja rohkem ma inimestele sõna anda tegelikult ei sooviks. ikka kolleeg saab üheks minutiks sõna, kolleeg Šoidrova. Jsem ráda, že jsem tady slyšela, že e, finančně bude zajištěna evropská e, suur aitäh, me kuulsime siin seda, et e, me, meil on siin ka rahastuse võimalused Euroopa Solidaarsuskorpusel on ette nähtud ka mm, uusi vahendeid, eh, mitte ainult eelnevatest projektidest eh, tulevaid vahendeid, mulle meeldis see, mida volinik ütles, et tahetakse vabatahtlikku teenistust eh, edendada oluline on siinkohal see, et noored inimesed, kes on juba ennast registreerunud, ei pettuks. me peame nende soovi toetama eh, ja me ei tohi pettuda lasta neil, eh, kes soovivad eh, vabatahtliku teenistuse üles ehitada, kes juba kakskümmend aastat on seda tahtnud teha. ma tahaksin, et öeldakse, et äh, solidaarsuskorpus ja vabatahtlik teenistus teevad koostööd, nad käivad käsikäes, sellepärast et meil on juba see äh, vabatahtlik teenistus ja seda ei tohiks lihtsalt äh, nurka visata, kuna nüüd on meil solidaarsuskorpus. jah, ma olen nõus sellega, et solidaarsuskorpus tuleb toetada, jah, see on kindel, aga Euroopa vabatahtlikku teenistust samamoodi, aitäh! suur tänu! kolleeg Lokkegaard Äh, on juba lahkunud. Äh, kolleeg Mulvana, palun. aitäh, et mulle sõna andsite. kuna mul väga palju aega ei ole, siis teen mõned kiired kommentaarid. kui ma nüüd õigesti arvutasin, äh, selle põhjal, mida härra Oettinger ütles, räägiti mitmeaastasest rahastamisraamistikust, aga osa sellest rahast tuleb siiski sellest rahast, mis on määratud Erasmus plussile. Te kuulsite, millised on meie mured selle koha pealt. on juba märgitud seda, kuidas, et neid rahasid hakatakse kasutama ka Euroopa Vabatahtliku Teenistuse jaoks, sest et äh, seal on rahastus, mis tuleb Erasmus pluss plus programmist ja noorsoogarantiist, kui ma õigesti aru sain. ja ma saan aru, et meie ajaline raamistik on üsna lühike aga me siiski võtame siin märkimisväärse kohustuse ja peame vaatama, milline on Euroopa Solidaarsuskorpuse õiguslik alus, et oleks tagatud, et rahalised vahendid on piisavad, sest muidu me lükkame selle probleemi lihtsalt järgmised kolm aastat edasi. ja teine teema, mis minu arvates on oluline, see on küsimus härra Navratšitšile, te rääkisite kahest organisatsioonist, Solidaarsuskorpusest ja vabatahtlikust teenistusest. ütlesite, et need eksisteeriksid teatud ajaperioodi vältel kõrvuti. aga mulle tundub, et viimane vastus, mille te andsite, määr-, näitab, et on risk, et vabatahtlik teenistus võib hakata kattuma korpuse tegevusega, et ta ei ole enam eraldi üksus. Te rääkisite pakkumisest ja nõudlusest, et projektid tehakse inimestele kättesaadavaks, et need viiakse nagu omavahel kokku inimestega, et kuidas see kõik äh, kujunema hakkab. härra Lakkekärp, palun. aitäh, aitäh ka komisjonile, volinikule vastuse eest. Äh, on tore mõte parandada vabatahtlikku teenust äh, nende jaoks, kes on juba aastaid sellega seotud olnud. Need kindlasti teavad, et see on vajalik parandus ja solidaarsuskorpus võib olla hea viis, kuidas seda teha ma ei hakka eelarve küsimust äh, siin käsitlema, sest härra Oettinger osadele nendest juba vastas, aga üks küsimus mul on ja see puudutab äh, seda nii-öelda äh, lõhet, mis on tekkinud Lõuna- ja Põhja-Euroopa noorte vahel selle osalemise määra küsimuses. et kui nüüd teisele poole vaadata, vaadata Põhja-Euroopa noori ja kuna kvoote meil ei ole ja mina eriti kvoote ka ei poolda, siis kuidas jõuda nende Põhja-Euroopa noorteni, et ka nendel oleks võimalus selle asjaga seotud olla, kui me räägime solidaarsusest ja siis on minu arvates äärmiselt oluline, et tuleks vaadata, kuidas oleks võimalik ka Euroopa põhjaosadest noored kaasata, sest muidu võib tekkida olukord, kus see on puhtalt Lõuna-Euroopa projekt, aitäh. suur aitäh aitäh ja Helga Trüppel veel kord. ja ma tahaksin eelarve küsimust veel tõstatada siin. Te ütlesite e, e, Erasmus plussi rahadest, mis ei ole vabatahtliku teenistusele võetud, te raha ei võta või mõeldud te raha ei võta, kuid te ütlesite oma ettekande alguses ka, et te tahate vabatahtlikule teenistusele kolmsada nelikümmend üks miljonit äh, kättesaadavaks teha, mis tähendab aga seda, et see raha, ähm, mis lisaks äh, on ette nähtud, omab väiksemat osakaalu ju see on ju tegelikult äh, poliitiline sõnum, mida te siin välja saadate. Ähm, mina võtan selle teadmiseks, et te ei, püüate mitte võtta lisaraha Erasmus plussist, äh, mis oleks siis lisaks EVS-ile, see on ju tore, äh, aga samas äh, on need summad, mis nüüd on laual, jäänud oluliselt väiksemad kui need, mis esialgu välja käidi, aitäh. suur aitäh, härra Navratšitš, palun, teil on nüüd sõna. suur aitäh lubage mul eh, veel kord eh, üritada omavahel eristada vabatahtlikku teenistust ja solidaarsuskorpust, eh, sest see on ilmselt uue kontseptsiooni tuumaks, et meil peab olema koordineeritud lähenemine ajal, kui vabatahtlik teenistus ikka veel eksisteerib. ütleksin, et optimistliku stsenaariumi järgi on nende kahe teenistuse vahel hetkel täiendavus, ka geograafiline kommenteerit-, äh, täiendavus ja tulevikus toimub konverents ja kui äh, tulevikus saavutatakse kokkulepped Euroopa Liidu ja teiste riikide vahel, kes äh, täidavad geograafilised kriteeriumid, siis on võimalik Euroopa vabatahtlik teenistus tuua äh, Äh, solidaarsuskorpuse sisse. EVS on osa Erasmus plussist, mida rakendavad riiklikud agentuurid ja samal ajal ettevalmistavas etapis hakatakse rakendama ka Euroopa äh, solidaarsuskorpust riiklike agentuuride poolt, nii et äh, siin on loomulik viis, kuidas need kaks projekti omavahel kokku tuua. ja tulevikus loodetavasti see niimoodi ka läheb. ja see on kõige parem garantii koordineeritud tegevuseks, et Äh, nii riiklikul kui Euroopa tasandil, siis kui me vaatame kas äh, EVS-i või äh, solidaarsuskorpuse tegevust, siis neid haldame meie ja Erasmuse programmi riiklikud agentuurid. kuidas muuta solidaarsuskorpust Põhja-Euroopas populaarsemaks, osaliselt see sõltub ju ka teist, kui te seda äh, Äh, hästi reklaamite, siis populaarseks ta ka muutub, aga võin teile öelda, et äh, osad Põhja-Euroopa liikmesriigid on üsna hästi siin tegutsenud. Äh, Põhja, Holland, kui see on Põhja-Euroopa, Rootsi on päris hästi hakkama saanud. ja isegi soomlased on aktiivsemad kui taanlased mis on minu jaoks üsna üllatav, Äh, on see, et ka britid on üsna aktiivsed, on äh, solidaarsuskorpuse taotluste hulgas ülemises veerandis. nii et äh, ma arvan, et me peame väga tugevat promotööd tegema selleks, et taaselustada selline solidaarsuse vaim Euroopa Liidu kõikides liikmesriikides ja võime siin toetuda Rasmus plussi saavutustele, aga me peame tegema siiski veel rohkemat peame selgitama ja seetõttu me tahaksime ka, et meie riiklikud agentuurid äh, omaenda teavituskampaania ja infokampaania liikmesriikides äh, läbi viiksid ja ma loodan, et äh, kodanikud nendes riikides võtavad need kampaaniad ka hästi vastu. ja proua Trüppel, jah, me tahaksime kasutada ära kõiki neid võimalusi, mis tulevad muudest asjaga seotud Euroopa Liidu rahades, rahastutest, Euroopa Sotsiaalfond ja nii edasi, sest äh, neil on juba üsna sarnaseid programme, mis võib-olla ei põhine küll vabatahtlikkusel, aga teemad on samad. ja me tahaksime kasutada ära kõik need sünergiad, mis meil nendest äh, programmidest tulevad ja kasutada ära kogu raha ka nendest rahastutest, aitäh suur aitäh, lugupeetud volinik Navratšitš teile. mul on väga hea meel, et täna siia tulite ning äh, meile siin komisjoni ettepanekud, väga värsked ettepanekud tutvustasite kirjalikul kujul, seda meil veel ei ole äh, nagu te äh, kindlasti juba teate, vaatame selle ettepaneku väga hoolega omalt poolt ka läbi ja tuleme välja omapoolsete ettepanekutega parlamentaarse tavamenetluse raames ja eh, ma eeldan, et selle menetluse raames saab meil olema ka erinevaid edasisi arutelusid nii teie kui teie teenistustega ning eh, te teate ka, et eh, meievaheline koostöö on tavapäraselt toimunud väga hästi ja me loodame ka, et tulevase menetluse käigus saame me kõik lahtised küsimused veel ära otsustatud ning mul on väga hea meel edasiste arutelude üle siin meie komisjonis, aga ka teiega komisjonis ja ma loodan, et lõppude lõpuks saab meil olema väga hea Euroopa solidaarsuskorpus, mis kõiki meie äh, soove ja nõudmisi, mida me siin parlamendina resolutsioonides oleme ka väljendanud, äh, täidaks suur,. suur-suur aitäh äh, selle eest, et te siia tulite ning meie küsimustele vastasite. ja nüüd me jätkame omalt poolt äh, siin selle tööga ja loodetavasti, nagu öeldud, jõuame me väga eduka lõpuni. suur aitäh teile veel kord! So, dann sind wir im... Niisiis nüüd me põhimõtteliselt äh, oleme oma istungi ka lõpetanud, ma tahaksin teile veel öelda seda, et meie järgmised koosolekud leiavad aset kahekümne esimesel juunil kahekümne esimesel juunil siis nagu öeldud, kella üheksast kaheteist kolmekümneni ning kella kolmest peale on meil kaheksateist kolmekümneni ning ka kahekümne teisel juunil on meil koosolek hommikupoole. suur aitäh ka tõlkidele, kes on meid meie töös väga aidanud ning ma palun, et koordinaatorid siia jääksid ning kõik teised lahkuksid, aitäh!